otwieram posiedzenie käesolevaga avan istungi AFCO komisjoni osas äh, tõlgendati kodukorra artikleid viiskümmend kuus ja viiskümmend, koosolek toimus neljateistkümnendal veebruaril kaks tuhat üksteist, kui kellelgi ei ole nende korrapunktide kinnitamise vastu midagi lähtuvalt reeglist äh, kakssada üksteist, siis äh, see kodukorrapunktide tõlgendamine on kinnitatud ja vastavalt äh, tehtud otsustele võetakse proua Mathieu raport äh, päevakorrast äh, maha, nüüd meil on äh, selge tõlgendus olemas. ja nüüd päevakorra juurde. Horvaatia kahe tuhande kümnenda aasta eduaruanne, nõukogu ja komisjoni avaldused. eile ma kohtusin Horvaatia peaministriga kohal olid äh, Hannes äh, Svoboda ja delegatsiooni esimees Gunnar Hökmark. me rääkisime Horvaatia edusammudest teel Euroopa Liitu ja mul on suur heameel selle üle, et me täna saame kõikide kolleegide rääkida sellest, millised on olnud edusammud ja milline saab olema Horvaatia tulevik selles kontekstis. tervitan siinkohal äh, volinik äh, Füület ja soovin ka tervistada Jaanus Martonit, kes on Ungari eesistuja pädev minister Ungari eesistuja jaoks on äh, see konkreetne küsimus väga oluline, kõigepealt saabki sõna Ungari minister, palun. Yeah, Mr President in office, the floor is yours. Mr Martoni, yeah. härra Martoni, palun. Mr President